poolt äh, fraktsiooni esimeeste konverentsil neljandal märtsil vastu võetud päevakorra kinnitamine vastavalt kodukorra artiklile sada kolmkümmend seitse. Äh, esmaspäeval ja teisipäeval ei ole muutusi ette näha päevakorda. mis puudutab küll nüüd kolmapäeva siis proua Rebecca Harms on esitanud Roheliste poolt ettepaneku ja esitleb seda nüüd ka saalis. härra president, daamid ja härrad, taas kord oleme me palunud, et äh, GMO äh, kartuli ähm, registreerimise küsimuse päevakorda tõsta sellepärast et äh, Tervishoiunõu-, äh, nõukogu vastutab nüüd GMO-de litsenseerimise eest ja sellel põhjusel äh, ja volinik samuti ja seega peame me GMO-de uurimisele rohkem tähelepanu pöörama. kuigi käitume me praegu hoopis vastupidi, on täiesti skandaalne, et tervishoiuvolinik eirab täiesti praegu neid äh, kõhklusi, mida on esitanud äh, Maailma Tervishoiuorganisatsioon ning eelmisel korral oli meil väga pika arutelu litsenseerimisprotsessi üle, sellepärast et mitmed liikmesriigid ei olnud nõus öö, äh, härra Barroso litsenseerimismenetlusega ja olid arvamusel, et äh, see peaks olema karmim, see litsenseerimisprotsess, kuid kuhu see protsess on kadunud? mitte midagi sellist me ei ole näinud, meil on kohustus äh, minu meelest kodanike ees. me peame tagama selle, et äh, ikkagi meil oleks korralikud arutelud selle kohta, milline peab olema litsenseerimisprotsess ja see peaks toimuma sellel nädalal. suur tänu, proua Harms! ei kuule kahjuks, mida proua Harms ütleb. nimeline hääletus äh, ma veel paluksin. kas keegi sooviks sellele vastu rääkida? Äh, vabandust, selle poolt rääkida, ütleb härra president, selle poolt, härra Schultz. härra Schultz ütleb, et ta räägiks hea meelega ettepaneku vastu. Grazie presidente di là da quelle che possono essere le. Eh, suur tänu härra president üksiksaadikute eh, arvamustest erinevalt eh, arvan ma siiski et me peaksime suutma arvamuse koostada sellises küsimuses tihti me räägime siin kojas asjadest mis kodanikest on väga kaugel ja nad tõstatavad küsimusi, et miks me nendest üldse räägime, kui see küsimus puudutab neid küll kohe kindlasti ja ma arvan, et see peaks tõusma päevakorda. suur tänu, ütleb härra president äh, ja nüüd härra Schulz äh, selle ettepaneku vastu. härra president, ma olen nõus äh, sellega, mida proua Harms ütles ja, ja olen ka tema murega äh, nõus mõneti. paljudes liikmesriikides on väga palju vasturääkivaid debatte selles küsimuses ja ma juba rääkisin sellest fraktsiooni esimeeste konverentsil eelmisel nädalal, ma kordaksin oma sõnu nüüd siin saalis ma arvan, et ilma resolutsioonita arutelu pidamine ei ole väga mõttekas, sellepärast et äh, see kukuks lihtsalt läbi. kasulikum oleks see, kui me pöörduksime pädeva komisjoni poole, kes valiks raportööri ja siis hakkaksime tegelema konkreetselt tehnilise taustaga, eriti just nimelt siis selle litsenseerimisprotsessi osas. komisjon on selle asjaga tegelenud kaheksa aastat kaheksa aastat on Euroopa seadusandlus selles osas olnud paigas, otsuseid on langetatud selle seadusandluse kohaselt ja ka seekord on komisjon vastavalt nendele reeglitele äh, oma otsuse langetanud, kuid mulle tundub, et kas mitte sellised arutelud peaksid olema natukene sügavuti minevamad selles küsimuses, me ei saa seda lihtsalt parlamendis kiiresti läbi suruda, ma tõesti arvan, et me peaksime määrama raportööri, kes kontrolliks siis seda litsenseerimismenetlust ja kes koostaks siis raporti muidugi, et me saaksime seadusandliku enamuse kokku selles kojas, surudes siis komisjoni, andke andeks, härra president, see on oluline küsimus. ma peaaegu lõpetan juba ka mõistagi eesmärgiks peab olema enamuse saavutamine, mis tähendaks seda, et vastavalt institutsioonide vahelisele kokkuleppele on komisjon äh, kohustatud ettepanekuga välja tulema aasta jooksul, minu meelest see on palju parem variant, kui kiiresti läbi suruda see asi ülepeakaela suur tänu, härra Schulz, daamid ja härrad, ütleb härra president, ärge unustage, et teil on üks minut ainult kõneaega, kui te räägite ühe ettepaneku poolt või vastu. mitte rohkem. nii et palun öö, olge distsiplineeritud, muidu te lähete kodukorrale vastu. nii et kuulda oli siis öö, see ettepanek ära, kuulasime ära ka poolt ja vastu seisukohad ja paluksin siis selle ettepaneku nüüd hääletusele, kes on selle ettepaneku poolt, mille proua Harms on teinud? tõstke käsi, palun, kes toetab proua Harmsi ettepanekut? siiski, äh, härra president parandab ennast ja avab elektroonilise hääletuse. hääletus on suletud kaheksakümmend kaks poolhäält, sada kaheksakümmend kaks vastu, viisteist erapooletut. seega on see ettepanek selgelt tagasi lükatud ja seega on äh, kolmapäevas pole ka kolmapäeval tulemas muudatusi päevakorda nagu ka neljapäeval mitte ja seega on kogu nädala päevakord vastu võetud sellega. nüüd, kallid kolleegid, järgmine päevakorrapunkt presidendi sõnavõtt rahvusvahelise naise, naistepäeva puhul. E, rahvusvaheline naistepäev on täna erinev teistest e, naistepäevadest, mida me mäletame vähemalt Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. me ei e, kingi lilli naistele tegu on päevaga, kus peetakse arutelusid soolise võrdõiguslikkuse kohta. räägitame, räägime sellest, kuidas toetada üksikemasid, kuidas võidelda naistevastase vägivalla vastu. Euroopa Parlament soovib selles arutelus osaleda. Euroopa naiste õiguste komisjon on väga olulisel kohal selle arutelu pidamisel. me võtsime möödunud aastal vastu resolutsiooni, kus me pöördume liikmesriikide poole, paludes, et nad tegutseksid naistevastase vägivalla vastu. me paluksime Euroopa Liitu, et me oleks selles osas maailmas liidrirollis. me peame avaldama rohkem toetust sellele protsessile, me teame, millised on demograafilised trendid Euroopas, kuid see kõik ei saa käia naiste arvelt, naistel peab olema võimalus tööl käia ning töö ja äh, pereelu ühi-, ühildada. see tähendab seda, et me peame toetama lastehoiuvõimalusi ja need naised, kes soovivad näiteks jääda koju, peavad seda saama teha peaks olema selleks olemas äh, sobiv maksusüsteem. meie eesmärk on garanteerida äh, täielik võrdõiguslikkus. diskrimineerimine ühiskonnas ja töökohtadel peaks kuuluma minevikku. Euroopa Liidus on mehed ja naised võrdsed ja seda kõikides valdkondades. Euroopa Parlament peaks äh, selles võitluses osalema. ma sooviksin soovida kõikidele Euroopa eh, Parlamendis, eh, et nad ei tunneks, et neid diskrimineeritakse. ma sooviksin, et meil oleks Euroopa Parlamendis aina rohkem eh, naissoost saadikuid. ning nüüd saab Rahvapartei nimel sõna proua Wortmann Kool. Eh, voorzitter eh, zoals u zei inderdaad. suur tänu härra president nagu te täna nagu te ütlesite täna on rahvusvaheline naistepäev tegu on äh, äh,